La seduta è ripresa. jätkame osa istungjärguga. In esecuzione di una sentenza. ja esmalt üks teadaanne. vastavalt Itaalia riiginõukogu otsusele kassatsioonikohus kuuenda juuni istungil kaks tuhat üksteist eh, kinnitas Il Popolo della Libertà nimekirjas eh, Giuseppe Gargani Euroopa Parlamendi saadikuks, seda asendab äh, Giovanni Collinot, kes äh, oli äh, valitud sama nimekirja alusel ning viimati mainitu ei ole enam ametis. parlament võtab selle teadmiseks alates juunist, kuuendast juunist kaks tuhat üksteist. eilse päeva kokkuvõte protokoll on laiali jagatud, kui teil märkusi protokolli kohta ei ole, siis on see heaks kiidetud. ja nüüd läheme edasi päevakorraga nõukogu ja komisjoni avaldustega, mis puudutavad läbi vaadatud Ungari põhiseadust. ja esmalt saab sõna minister Gyuri. Madam President, Commissioner, Honorable Members. The treaty has not conferred härra president, Ungari ei ole nõukogule andnud mingisugust äh, pädevust